kelle jõupingutused olid võtmetähtsusega. suur tänu, daamid ja härrad. härra minister, ich darf jetzt. suur tänu. ekstsellentsid, ekstsellentsid, volinik äh, Rehn, raportöörid, paluksin teid nüüd astuda laua juurde, et me saaksime anda oma allkirjad ja teie oleksite sellele tunnistajaks.

lugupeetud kolleegid, eilse koosoleku protokoll on laiali jagatud. kas kellelgi on selle kohta kommentaare? kuna neid ei tundu olevat, siis on päevakord, protokoll kinnitatud vastavalt päevakorrale. kuulame nüüd ära komisjoni ja nõukogu avaldused G kahekümne tippkohtumise kohta ja nõukogu nimel kuulame kõigepealt minister Peeter Netšas. prezidente, eh, vážené pani poslankyne, vážení pani. lugupeetud parlamendi president, lugupeetud parlamendi liikmed. teisel aprillil aastal kaks tuhat üheksa riigipead ja valitsusjuhid G kahekümne riikidest tulid kokku Londonisse selleks, et arutada globaalse majanduse teekaarti.